ning me loodame komisjoni poole pealt, et parlament meid selles suures töös aitab ja toetab, aitäh! aitäh, volinik! kolleegid, küsin, arutelu selles punktis on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme. ja nüüd läheme meie viimase päevakorrapunkti juurde täna. selleks on proua Äh, Carvalho raport, mis käsitleb teadusuuringute raamprogrammide rakendamist ja annaksingi kõigepealt sõna meie raportöörile. suur tänu, härra president, lugupeetud proua volinik. teadus, innovatsioon ja haridus on majanduskasvu ning tööhõive aluseks. Euroopa Liit peab investeerima innovatsiooni, teadustöösse laiendama ka teadlaste vaba liikumist ning suurendama ja edendama tippteadmisi. tegemist on mitmepolaarse maailmaga, seda kõikides sektorites ja loomulikult ka teadusvaldkonnas me võime tuua välja vaid mõned arvandmed, kaheksakümmend protsenti kõikidest teadlastest maailmas töötavad Euroopast väljaspool ning seitsekümmend üheksa protsenti patentidest registreeritakse samuti väljaspool Euroopat. Euroopa investeerib vähem innovatsiooni ja teadusesse kui Ameerika Ühendriigid, Korea või Jaapan ja see erinevus tuleneb erasektori investeeringutest on vaja üle saada meie süsteemi nõrkustest ning puudujääkidest selleks, et meil oleks tead-, parem teadus- ja innovatsioonisüsteem. peame vältima killustamist ning liigset bürokraatiat. Euroopa teadussüsteem peab olema tõhusam, lihtsam, peame lihtsustama äh, fin-, rahastamisprogramme ja mind nimetati lihtsustamisprotsessi raportööriks, mis puudutab tulevasi teadus- ja innovatsiooniprogrammi. see raport võib mängida olulist rolli Euroopas ja see äh, on välja töötatud väga õigel hetkel, sellepärast et me räägime siin seitsmenda raamprogrammi ümbervaatamisest ning alustame kaheksanda raamprogrammiga. Na-, raportöörina otsustasin aluse panna sellisele arutelule ja avaliku konsultatsiooni protsessis äh, Äh, esitasin küsimusi kaheksale tuhandele erinevale isikule ning vastuseid sain ma väga palju. raport äh, räägib rahastamise aspektide lihtsustamisest ning samuti äh, teaduslik-tehnilise hindamisprotsessi lihtsustamisest, mis tuleneb osalejate teadmistest. ma tahaksin ka suuremat äh, veaohtu ning samuti lihtsustada demokraatlikke ning kontrolliprotsesse, et äh, suurendada usaldust teadust, teadlaste kogukonnas. raamprogramm on aga tegelikult ainult aluseks keerulisele protsessile, soovituste väljatöötamine jääb komisjoni õlule kindlasti tuleb ka järgi, jälgida väga lähedalt komisjoni tööd, selleks et tagada ka eesmärkide saavutamine. lihtsustamisprotsess, protsessi on võimalik laiendada ka teistele programmidele Euroopa Liidus, näiteks struktuurifondidele, meil oleks vaja programme, millel oleks lihtsamad eeskirjad ja mis seega muudaksid programmid ka tõhusamaks ning läbipaistvamaks Belgia eesistujale ja nõukogule ning parlamendiliikmetele ja kõikidele neile, kes alustasid seda avaliku konsultatsiooniprotsessi, tahaksin ma öelda edasi oma tänusõnad. lihtsustamisprotsess teadusvaldkonnas tähendab seda, et hindamisprotsess peab leidma aset usaldusõhkkonnas me peame tagama selle, et Euroopa Liitu tuleks inimesed nii tööle kui elama ja et nad oleksid siin ka õnnelikud. nüüd on meil siis mitmed kõnelejad vaba mikrofoni voorus ja kõigepealt proua Figureid. president ehm.. suur tänu, härra president. tahaksin alustada sellest, et õnnitleksin meie raportööri proua Carvaljot suurepärase töö eest, sest et nende pro-, raamprogrammide, teadusraamprogrammide lihtsustamine on tõeline vajadus. ja nagu proua raportöör ka on öelnud, siis tegemist on vaid ühega vajalikest reformidest selleks, et parandada teadustöö rahastamist Euroopa Liidus ning ühtlasi selleks, et teadustöö rahastamine oleks tõhusam, ja et see aitaks kaasa edasiminekule ning sotsiaalsetele muutustele. me tahaksime, et laiendaks Euroopa Komisjoni esialgset ettepanekut ka näiteks finantsraamistikule ja näiteks, mis puudutab personalikulude väljaarvutamist, ka ajagraafikuid ja muud sellist me peame lihtsustama ka tööstussektori osalemist nendes programmides. haridus ja teadustöö peavad olema meie majanduskasvu aluseks ning samuti tööhõive suurendamise aluseks ja see, peaksime väärtustama rohkem teadustööd. aitäh, härra Ori! Voudrais suur tänu, härra president, tahaksin tänada äh, proua raportööri, ta tegi tõesti väga suurepärase töö ära. tänan ka äh, komisjoni ja palun andke edasi minu tänusõnad ka volinikule, kes lihtsustas omakorda seda lihtsustamisprotsessi me peame vaatama tulevikku, kuid peame hakkama saama ka minevikuga. kunagi ei oleks pidanud rakendatama ellu Äh, reegleid, mis olid rangemad kui need, mis olid paika pannud, me olime katastroofi äärel äh, nende teadusprogrammidega, mis on defitsiidis. loomulikult peame jätkama head haldamistava ja äh, ka veaohu piiri, kuid ühtlasi, nagu mina ka välja käisin, peaksime me siin võtma kasutusele sõltumatu vahendaja äh, Äh, selleks, et äh, saa-, jällegi ähm, tagada see, et teadusasutused meid usaldaksid ja järgmiste finantsperspektiivi läbirääkimistes äh, peaksime arutelusid pidama ka selle üle, kuidas tagada paremate suhtete teadusringkonna ning Euroopa Liidu vahel ja suurem usaldus. järgmine Marissa Matjas härra president, ennekõike tahaksin õnnitleda proua raportööri suurepärase raporti eest. eriti selle eest, et ta on seda teinud väga demokraatlikult nii Euroopa Parlamendi siseselt kui ka sellest väljaspoolt. seitsmes raamprogramm on kõige suurem eh, programm, mis eh, teadustöö osas üleüldse on maailmas olemas. komisjoni lihtsustamisprotsessi tuleb loomulikult tervitada. kuid äh, Euroopa Parlamendi tehtud ettepanekud äh, muudavad Euroopa Komisjoni ettepanekut veelgi paremat, paremaks selles osas, et lihtsustamises ei, lihtsustamisest ainuüksi ei piisa, tuleb pöörata suuremat tähelepanu haridusele, et tuleb pöörata tähelepanu kõikidele äh, teadusvaldkondadele ning äh, tagada ka võrdsed võimalused äh, me ei peaks kasutama mudelit, mis keskendub bürokraatiale, vaid pigem, mis keskendub teadusele endale ning mis tunnist-, tunnustab kõiki neid äh, teaduse valdkondi ning et on võimalik, et kõikid taotlejad oleksid samades tingimustes. selle ettepaneku ellurakendamine kindlasti parandaks äh, kõikide teadlaste ja uurimistöö tegijate töötingimusi, nende töö oleks oluliselt väärikam. ja just sellepärast kogu see töö ongi nii oluline. härra Kelly. Äh, ma tahaksin öelda seda, et äh, Euroopa Liit on püüdnud paljusid asju liiga keeruliseks ajada. inimesed püüavad saada raha, aga ometigi nad ei pääse sellele rahale kuidagi juurde. inimestel kulub kuid selleks, et taotlusi täita ja siis lükatakse need taotlused tagasi, ma olen kuulnud palju lugusid sellel teemal, sama kehtib ka äh, näiteks äh, kultuuri- ja haridusprogrammide rahastamise kohta. ja üks asi, mida me saaksime teha selleks, et kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke vähendada oleks, oleks kakskümmend viis protsenti bürokraatiat vähendada ja tegelikult peaks seda isegi vähendama viiskümmend protsenti, sellepärast äh, nagu öeldi, äh, taotlus ja, ja auditeerimine see kõik on muudetud liiga keeruliseks lihtsustamine on see viis, kuidas edasi liikuda, suur aitäh! suur aitäh, härra Kelly ja nüüd saab sõna volinik Malmström. Te olete täna viimane kõneleja. aitäh, president, lugupeetud saadikud, need, kes siia veel järgi on jäänud. kõigepealt tahaksin proua Carvaljut õnnitleda selle väga põhjaliku raporti eest Euroopa teadusuuringute vallas on tõesti äh, toetuse saajatele kehtestatud keerulised reeglid ja halduskoormus suur probleem. komisjon on vastu võtnud teatise sellel teemal, kus tuuakse välja äh, nii lühiajalisemaid kui ka pikaajalisemaid lihtsustamise eesmärke ja see on käivitanud väga olulise institutsioonide vahelise arutelu ning komisjon on väga tänulik, et parlament on seda teemat pidanud prioriteetseks Äh, komisjon on sammulik äh, tänulik ka selle eest, et te toetasite enamikke meie ettepanekuid ja esitasite ise ka huvitavaid ettepanekuid. samasugust toetust näitas üles ka nõukogu ning sellise äh, institutsioonide vahelise toetuse põhjal ma usun, et me saame nüüd hakata tegutsema, meie tahame saavutada lihtsustamist ning me tõesti äh, peame kinni nendest lihtsustamispõhimõtetest, mis on kirjad, kirjas teie raportis, läbipaistvus, äh, tipptase, äh, õiguskindlus ja suurem usaldusel põhinev lähenemine teadusasutustele, need kõik on väga olulised suun-, suunised, millest me oma tegevuses lähtume mõned ettepanekud raportilt, raportis ja nõukogus on võimalik ellu rakendada praegust raamistikku jah, arvestades. komisjoni talitused püüavad praegu välja töötada lahendusi, mida saab väga kiiresti ellu rakendada me püüame näiteks ellu rakendada äh, paindlikumat lähenemist eelrahastamisele ja ka mingi ja kindlasummalistele eraldistele. samuti suhtume väga tõsiselt äh, sellesse, et reegleid ja menetlusi erinevates talitustes äh, erinevat moodi tõlgendatakse me töötame rakendusmeetmete kallal, et tulevikus neid reegleid tõesti ühtlasemalt hakatakse rakendama. samuti üritame vähendada viivitusi toetuste eraldamisel. samuti ei tohi unustada seda, et põhjalikumad muutused vajavad ka finantsmääruse läbivaatamist ja selle rakenduseeskirjade läbivaatamist. alles seejärel saame me mõned äh, väga suured probleemid kõrvaldada praegune struktuur teadusarengute rahastamiseks on välja töötatud selleks, et äh, vigasid vältida, selleks, et vigade tase jääks allapoole kahte protsenti. komisjon leiab, et selline lähenemine on kulukas ja tekitab halduskoormust nii äh, toetuse saajatele kui ka komisjonidele, nii et, et see vigade määr, mida teie raport toetab, võimaldaks komisjonil kulusid vähendada ning äh, samas saavutada tõhus kontroll ja saavutada ka usalduslikum äh, suhe teadlastega. nii et, et suur aitäh selle raporti eest äh, kõigile, kes on selles töös osalenud, tegemist on tõesti väga hea tööga, aitäh! You, tahaksin suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud ja me hääletame selle üle homme. homme hommikul kohtume kell üheksa ja homne päevakord on avaldatud ja te leiate selle Euroopa Parlamendi internetileheküljelt. suur tänu koostöö eest äh,